täiskogu jõuaksime ühele arvamusele. ja seetõttu ma loodan, et homne hääletamine, see hääletamistulemus saab olema positiivne, sellisel juhul oleks ka meie lähtepunkt äh, läbirääkimisteks nõukoguga positiivne. suur tänu, härra Manders ja sellega lõpetame arutelu härra Mandersi raporti osas, hääletamine toimub homme, järgmine päevakorrapunkt on proua Rüüle raport Uued arengud riigihangetes ja annangi sõna meie raportöörile neljaks minutiks. suur tänu, härra president. eelkõige ma sooviksin tänada meie variraportööre hea koostöö eest ja ka selle hea tulemuse eest, mis me oleme saavutanud komisjonis. ma tuleksin kõige olulum, olulisemate punktide juurde meie, oma raportis. me vajame õiguskindlust. tellimuse andjad ja tellimuse ähm, võtjad peavad tegutsema heas ähm, õigusolukorras minu raport kritiseerib ka ähm, seda, et Euroopa õigusloome ja selle õigusloome rakendamine liikmesriikides äh, ei ole lihtsustanud olukorda, vaid hoopiski uusi takistusi loonud ja samuti see ähm, pikendab menetlusi ja suurendab kulusid riigihangete läbiviijate jaoks ja see avaldab oma negatiivset mõju ka riigihangete kvaliteedi jaoks, seda näitavad erinevad uurimused. tihtipeale valitakse kõige odavam pakkumine kõige kvaliteetsema pakkumise asemel. samuti ei ole riigihangetes arvestatud õiglase kaubandusega ja ka sotsiaalsete ähm, aspektidega, siin peab komisjon tegema äh, veel oma ettepanekuid. Euroopa Kohus on äh, mitmetes oma otsustes kõrvaldanud küll mõningad ähm, õiguslüngad ning sellega suurendanud õiguskindlust. näiteks mis puudutab seda viidet, et äh, äh, direktiiv ei saa minna kaugemale oma ees, eesmärkidest, näiteks ähm, äh, minna kaugem-, min-, rakendada, seda ei tohi rakendada linnaplaneerimise osas. jääb veel teenuste kontsessioonide küsimus. selles osas oli meil komisjonis väga palju eriarvamusi. minu seisukoht ei ole uus. teenuste kontsessioonid on teadlikult äh, äh siit välja võetud selleks, et suurendada paindlikkust ja et arvestada ka kultuuriliste omapäradega. seda on äh, toetanud, seda ettepanekut on toetanud ka kõik äh, sidusrühmad ükskõik, kas tegu on olnud siis ametiühingutega või tööstuse ettevõtetega või siis ka valitsusväliste organisatsioonidega, ka seda soovisime oma raportis rõhutada. jääb veel üks punkt mainida, mis on minu, mulle ka äärmiselt oluline. riigihanked ei tohi tekitada olukorda, kus äh, demokraatlikult valitud ähm, asutused kaotavad oma õigusi kohalik omavalitsused äh, mängivad väga olulist rolli riigihangete osas. ja seetõttu ma leian, et on äärmiselt oluline, et me ka toetaksime äh, seda aspekti. ja komisjon peab kohalikke omavalitsusi äh, nendes küsimustes toetama. kuid selle asemel on Euroopa Komisjon avanud uue kohtumenetluse Hollandi suhtes, kus Äh, kritiseeritakse just äh, neid äh, aspekte. suur tänu. suur tänu, proua Rüüle. ja mõningad kolleegid soovivad sõna võtta. ärge unustage, et teil on üks minut aega. kõigepealt saab sõna kolleeg Engel, palun. Merci, monsieur le président härra president, mina tahaksin alustada sellest, et ma äh, õnnitlen raporteeri, ta on teinud väga kõvasti tööd, tulemus on hea, tõepoolest oli väga meeldiv temaga koostööd teha ja tulemuseks on see, et dokument on tasakaalustatud, mis peaks tõepoolest äh, suurendama õiguskindlust riigihangete äh, Äh, puhul me ei räägi siin praegu sellest, et on vaja äh, seadusi ja reegleid juurde tuua, ükstaskõik mis see ka maksma ei läheks, vaid vastupidi, nende rakendamine peab muutuma intelligentsemaks. aga üks asi, mida ma tahaksin tõstatada, need on need teenuste kontsessioonid, tegemist on tundliku teemaga ja äh, meie komisjonis olid arvamused selle osas lahknevad, aga kui me tea, kuna me teame, et komisjon kavatseb eh, tulla välja sellel teemal uue seadusandliku algutusega, siis ma kutsun komisjoni üles mõtlema sellele, et nad peaksid eh, parandama eh, ühise turu toimimist ja seda ei tohi unustada. suur tänu, proua Gebhard! No? suur tänu, härra president, lugupeetud kolleegid. minu fraktsioon tegelikult hea meelega toetaks proua Rüüle raportit, kuna see sisaldab väga palju positiivseid ähm, aspekte, kuid kahjuks on siin mõningaid äh, punkte, mida me ei saa aktsepteerida ja me sooviksime, et siia oleks lisatud ka veel mõned teised aspektid, näiteks me ei toeta proua Rüüle ettepanekut, et me vajame ka üldise majandushuvi jaoks äh, äh, vastavat õiguslikku raamistikku samuti, mis puudutab õiguskindlust äh, sotsiaalteenuste osas, siis seda ei ole siin raportis mainitud ja me leiame, et see on väga kahetsusväärne. üks punkt, mida me ei aktsepteeri, on see, et äh, puudutab seda, mis on, äh, mida on räägitud teenuste kontsessiooni all. siin on tegu väga ebapoliitilise lähenemisega. ma arvan, et äärmiselt oluline on öelda, mida me soovime. kui me teame, et Euroopa Komisjon valmistab ette äh, õigusteksti, siis on oluline, et me ütleksime, mida meie soovime saada sellest seadustekstist ja me peame kutsuma Euroopa Komisjoni üles arvestama ka Euroopa Kohtu otsusega, mis oli väga positiivne ja see taastab ka õiguskindluse, see on meie nõue ja seetõttu me oleme välja tulnud alternatiivse resolutsiooniga. ja me palume, et meie kolleegid ka toetaksid seda alternatiivset resolutsiooni. suur tänu, proua Gebhard ja kolleeg Bussoi stimai colegi domnule comisar o felicit pe doamna raportoare pentru munca depusă kolleegid, volinik, mina tahaksin tänada raportööri selle raporti eest. mina olen nõus sellega, et me peame riigihangete eh, seadusandlust eh, lihtsustama, et oleks tagatud läbi läbipaistvus. mulle ei meeldi see, et paljudes liikmesriikides on tohutult palju, eh, tohutult palju eh, arutelusid sellel teemal, meil on eh, väga palju vaidlusi, sellepärast et seadused on äärmiselt keerulised ja tänu sellele me näiteks ei saa Rumeenias kasutada struktuurifondide vahendeid nii nagu, nii nagu vaja, olukorda on vaja lihtsustada ja nüüd ma räägiksin natukene madalamast hinnast ma tõepoolest ei arva, et ainult selle kriteeriumi alusel peaks äh, sõlmima lepingu, ma arvan, et peaks ikkagi vaatama, milline on hinna ja väärtuse suhe, hind ei ole kõige olulisem kriteerium ja seda tuleb arvestada, kui me vaatame läbi meie seadusandlust, me peame igatahes äh, seda tegema ka ettevaatlikult, sellepärast et äh, kriteeriumid peavad olema selgelt, sest muidu on meil tulemuseks Pandora laeka avamine, laine ja korruptsioon. härra Haaba, suur tänu, äh, härra president, vari, varoraportöörina äh, ja ka vastutava komisjoni esimehena äh, ühinen ma proua Rüüle kiidusõnade, kiidusõnadega proua Rüülele, tegemist on äärmiselt olulise raportiga sellepärast, et riigihanked moodustavad eh, siseturu keskse teema. ma arvan, on väga hea, et härra Tajani eh, tegeleb selle teemaga, tegelikult riigihanked on põhiliseks instrumendiks, mis peaksid Euroopa Liidus soodustama eh, innovatiivset lähenemist. ma tean, et härra Barnier on tegelenud selle teemaga aga probleem on selles, et meil on niisugune režiim, eh, mida ütleb ka see raport, on väga keeruline, eh, tekitab segadust ja eh, bürokraadid ruulivad siin, me peame tegelikult kasutama riigihankeid eh, selleks, et soodustada VKE-de tegevust, et aidata kaasa rohelistele teenustele, toodetele, me peame selle kaudu eh, toetama innovatsiooni aga meil on vaja, et kõik ühes kohas tegutseks, üheskoos tegutseksid, komisjon peab eh, üheskoos tulema välja soovitustega olukorra parandamiseks. härra Pleška. suur tänu. riigihanked on äärmiselt olulised ähm, avaliku sektori jaoks äh, toodete ostmiseks, sellega saab äh, äh, äh, kvaliteetset teenust võimalikult soodsa hinnaga. ja selles suunas me peame ka liikuma. oluline on ka see, kuidas lepingut mm, avaldatakse me peame äh, suurendama läbipaistvust selleks, et äh, ka avalikkuse usaldusväärsust suurendada. õiguskindlus riigihangete osas võimaldab kohalikel omavalitsustel oma äh, vahendeid kasutada läbipaistvalt, nii et see, et ka avalikkuse usaldus on tagatud, suur tänu. härra president, usun, et see riigihanke raport, milles võeti eh, siseturukomisjonis eh, absoluutse enamusega vastu, annab komisjonile head juhised selleks, et direktiivi ümber vaadata. meie eesmärgiks oleks, et riigihanked oleks tunduvalt ligipääsetavamad MKE-dele et hankeprotsess oleks vähem bürokraatlik ja kergem kontrollida. Eh, suurem osa riigihangetest Euroopa Liidu rahastest on puudutud ehitustöödega, kus on tihtipeale korruptsioonikahtlused. mul on kahju, et me ei hääleta minu muudatusettepanekut, et komisjon avaks avaliku portaali, kus saaks leida, milline on erinevus võitva pakkumise vahe ja tegeliku ehituse vahel Äh, see äh, portaal saaks järgida ka siis neid kahtlasi hinnaerinevusi. Äh, ma arvan, et kui korruptsiooniga on ühele poole saadud, siis on avatud ka TFK-dele tõesti avatud riigi pakkumist, riigihanke pakkumisteks. aitäh, proua Tikau, palun. aitäh, härra volinik, härra president, riigihangete väärtus Euroopa Liidu tasandil on kuusteist protsenti SKP-st. see tähendab seda, et äh, kõikidel Euroopa ettevõtetel peaks olema ligipääs. teenuste direktiiv garanteerib, et äh, kõik Euroopa ettevõtted saavad pakkuda teenuseid, ka internetiteenuseid. Äh, peaks ära kasutama ka e-valitsemist. samal ajal peaks olema võimalik ka elektroonilised hankepakkumised tervitan seda raportit. otsust, mis puudutab akrediteeritud teenusepakkujaid ja kavatsust rakendada Euroopa digiallkirja. Euroopa valitsused on võtnud endale kohustuse, et viiskümmend protsenti Euroopa riigihangetest saaks teha, hankepakkumistest saaks teha elektrooniliselt. Rumeenia on need meetmed tarvitusele võtnud, seetõttu on riigihanked läbipaistvamad ja FKI-del on parem lähenemisvõimalus nendele. härra Schwab, palun. suur tänu, härra president. lugupeetud härra volinik. ka omalt poolt sooviksin proua Rüület ja ka variraportööre selle väga tõsiseltvõetava raporti eh, puhul õnnitleda. Rahvapartei on väga paljude ettepanekutega siin raportis äh, nõus, kuid mõningates osades me leidsime ka kompromissi, kuid äh, nii nagu siin kojas ikka on, me oma huvisid alati ei suuda äh, lõpuni läbi suruda. kuid ma leian, et see on väga hea baas Euroopa Parlamendi läbirääkimiste jaoks komisjoniga erinevates teemades, näiteks mida proua Rüüle juba mainis, kuidas saaks ka äh, sotsiaalse iseloomuga kriteeriume paremini rakendada riigihangete puhul. teiseks, äh, seda kolleeg Engel mainis, kuidas saab teenuste kontsessioone niimoodi kujundada, et nad oleksid ka pikaajaliselt kooskõlas äh, siseturuga ja ma olen proua Rüülega nõus, et me vajame um, uut õigusloomet ainult sellisel juhul, mis tugevdab meie siseturgu ja sellisel juhul äh, ma leian, et me oleme väga hea kompromissi saavutanud ja ma usun, et seda raportit saavad lõppude lõpuks äh, toetada ka sotsiaaldemokraadid. suur tänu ja nüüd äh, kolleeg Pasescu. president, praegusel hetkel on tegemist majandus- ja rahanduskriisiga minu valitsus pidi vähendama pensione, pidi vahendama, pidi vähendama palku, vähendama subsiidiume. meetmed on väga karmid ja me tõepoolest tahame, et riigi raha hästi kasutataks ning selles osas on meil vaja eh, kiiret ja läbipaistvat riigihangete menetlust me tahaksime toetada e-riigi hangete eh, edendamist, sellepärast et niimoodi väheneb eh, bürokraatia, väheneb võimalus eh, ebaseaduslikuks tegevuseks on vaja teha selgeks, millised on ka heastamised, kui on valesti ähm, sõlmitud riigihangete leping me arvame, et koostöös IMF-iga õnnestus meil hästi parandada juunist eh, käibele minev seadusandlus selles vallas omas riigis. järgmine kõneleja, suur tänu, president, volinik. majanduskriis ja finantsturgude kriis on muutanud väga tõsiselt riigihankeid riigihanked peaksid edendama eh, töökohtade loomist ja aitama kaasa eurooplaste elu parandamisele eh, läbi selle. Eh, asi ei ole mitte ainult reeglite rakendamises ja õiguskindluses, meil on vaja, meil on vaja kindlaid reegleid me oleme seda meelt, et tuleb tervitada äh, avalikkuse erasektori äh, partnerlust, oluline on toetada VKE-sid, kes äh, osalevad riigihangetes, vältima peab diskrimineerimist, sest see mõjutab väga tugevalt Euroopa VKE-sid. ma tahan tänada kolleege tehtud tööst ja hääletus on homme ja kõik ja kõige viimasena härra Kelly. härra president kui me vaatame, mikspärast tekkis majanduskriis, siis eh, on eh, selgunud, et pankurid, pankurid ja ehitajad ja kõik on mingisugustest reeglitest mööda hiilinud ning eh, riigihanked on täpselt samamoodi ebaausad, ei ole piisavalt läbipaistvust ja niimoodi on olnud olukord pikka aega sellepärast, et alati, kui tööd lähevad liiga ka pikaks või midagi ületatakse eh, eelarvet, siis ei ole midagi ette võetud me peame tõepoolest tagama selle, et need, kes riigihankeid riigihangete eh, lepinguid sõlmivad, oleksid ausad kõikide osapoolte vastu. Eh, sellepärast on loomulikult vaja ka protsessi lihtsustamist, ei ole ju vaja, et eh, liiga palju aega ja liiga palju raha kulutatakse asja peale, mis on oluline meile kõikide jaoks. suur tänu, härra Kelly ja nüüd ma annan sõna äh, volinikule. lugupeetud härra president lugupeetud kolleegid, komisjon, komisjoni nimel eh, esindan eh, siis täna siin oma kolleegi ja ma kuulasin väga suure huviga seda arutelu. mis puudutab riigihangete eh, süsteemi, siis on oluline siin teha kõik selleks, et ähm, seda saaksid kasutada nii VKE-d kui ka äh, kohalikud omavalitsused, seda ka väga paljud äh, mainisid, eriti me peame siin arvestama praeguse äh, säästuajaga. me kindlasti arvestame Euroopa Parlamendi ettepanekuid oma uue algatuse, oma uue eelnõu koostamisel. komisjoni teenistused on teinud ka ekspost hindamise Äh, riigihangete direktiivide osas. meie soovime, et äh, riigihanked kasutataks jätkusuutliku arengu eda-, äh, edasiviimiseks, sotsiaalse lõimumise tugevdamiseks samuti ähm, äh, me peame, äh, vaatame praegu läbi ka, äh, millised on lüngad olemasolevas seadusandluses. komisjon kavatseb ka ähm, analüüsi aastal kaks tuhat kümme valmis saada. see saab olema ka meie algatuse ähm, baasiks. praegune olukord takistab olulisi arenguid ja teenuste eh, pakkumist, samuti teenuste ostmist, me soovime seda olukorda parandada õiguskindluse suurendamise ning ka eh, reeglite lihtsustamisega rahvusvahelisel tasandil teeme me kõik selleks, et et me saaksime oma turud avatud ka eh, suurtele rahvamajandustele. see on ka üheks olulisemaks eesmärgiks me loodame, et homne hääletus eh, saab olema positiivne ning eh, me loodame teie konstruktiivsele kaastööle edasiste arutelude käigus. suur tänu, härra volinik ja proua Rüüle raport tuleb eh,